Louise Grandes Pascali raport, see puudutab laevade põhjustatud merereostust ning karistuste kehtestamist rikkumiste eest. ning ma annaksin siis kõigepealt sõna härra Pascalile neljaks minutiks. Señor presidente, señor vicepresidente. härra president, härra komisjoni asepresident, härra Tajani daamid ja härrad. ma kujutan ette, et see direk-, selle direktiivi vastuvõtmine oleks äh, suurepärane pärl meie mandaadi lõpus, see toob sisse äh, ebaseaduslikude heitmete puhul karmid karistused. seega peaks seda ettepanekut homme kõvasti toetama ning see tuleks vastu võtta esimesel lugemisel. me oleme pingutanud kõvasti kolme institutsiooni vahelistel läbirääkimistel, sest me ju nõustume kõik, et meil on tarvis ühenduse tasemel tegutseda, vältimaks selliseid keskkonda kahjustavaid heitmeid. niisiis, me võtame vastu kriminaalmeetmed mis ei tulene aluslepingute reformist, vaid äh, pretsedendiõigusest Euroopa Liidus. väga oluline on äh, tegeleda nende meretranspordi probleemidega. me tegeleme siin ju ebaseaduslike heitmetega laevadelt, olemas on rahvusvaheline õigustik, Marpoli äh, konventsioon seitsme, seitsekümmend kolm, seitsekümmend kaheksa, aga selles konventsioonis on teatud lüngad ja olemasolevad standardid liikmesriikides ei ole piisavad. niisiis, äh, see kõik, need, äh, need heitmed kahjustavad meretransporti ning selle maksavad kinni liikmesriigid. uus äh, õigustik tuleb tegelikult laevadele ka finantsiliselt kasuks. seega, selle asemel, et rakendada reostaja maksab põhimõtet, on, on senini kehtinud põhimõte, et tasub ära reosta-, äh, reostada. niisiis, me karistame juba, äh, hakkame karistama potentsiaalseid äh, reostajaid. nõukogu on teinud head tööd, Tšehhid eesistujana samuti, me oleme üle saanud paljudest väljakutsetest ning nüüd tegeleme me selle direktiivi struktuurse reformiga. siin ilmselgelt peegeldatakse ka meie kodanike soove me soovime ka rangeid karistusi üle Euroopa ning liikmesriigid peavad ise otsustama, millised saavad olema täpsed karistused, mis puudutab väiksemaid kuritegusid, siis täna me kordasime veel kord seda konsensust, milleni sa-, milles, mis saavutati kahe tuhande viienda aasta kolmekümne viienda direktiivi käigus ning selle tulemusena saame me nüüd vastu võtta kriminaalmeetmed, mis kehtivad üle Euroopa Liidu. see on jällegi samm edasi selle probleemi vastases võitluses meretranspordi valdkonnas. raportööri eesmärgiks oli ju äh, algse, alg-, algusest peale tagada, et äh, merereostus muutuks kriminaalkuriteoks tänu nõukogu parlamendisaadikute transpordikomisjoni abile suudame me loodetavasti jõuda kompromissile, ma tahaksin tänada variraportööre, kes ka oma rolli mängisid ning aitasid meid läbirääkimistel nõukogu ja komisjoniga. ma tahaksin tänada juuri- ja keskkonnakomisjoni arvamuste koostajaid. me jõudsime ka jõustumistähtaja osas kompromissile ning see kompromiss jõustub lähikuudel loodetavasti olete te selle lõpptulemusega rahul. märtsi lõpus jõudsime ühele poole merenduspaketiga ning nüüd on parlament tõesti näidanud, et me oleme haaranud meretranspordi valdkonnas juhtrolli ning oleme loodetavasti eeskujuks ka teistele. suur tänu ning nüüd härra volinik. suur tänu, lugupeetud president, daamid ja härrad. komisjon on väga rahul tulemustega, mida me, mis me loodetavasti saavutame ning et sellega me võtame vastu uue direktiivi, mis muudab endist. sellega me täidame juriidilise tühimiku, mis tekkis pärast Euroopa Kohtu lahendit, millega tühistati kahe tuhande viienda aasta raamotsus kuussada kuuskümmend seitse, millega pandi paika kriminaalkaristuste liik nende vastu, kes heidavad merre saasteaineid. see direktiiv võimaldab tõhusamalt võidelda merereostajate vastu. parlamendipoolne panus on äärmiselt oluline ning aitab parandada mere turvalisust eh, ning sellele on alla kirjutanud eh, ning ka parlamendi president ning nõukogu praegune kompromisstekst, mida me arutame, on veidikene erinev algsest komisjoni ettepanekust, kuid tuleb tunnistada, et siiski põhielemendid on jäänud alles. esmalt on tegemist kriminaalkaristustega. lisaks sellele on võimalik ka mm, kohtusse kaevata kõik reostuse tekitajad, ka äh, juriidilised isikud. see on ka põhjus, mistõttu komisjon toetab käesolevat teksti, olgugi et me oleme teinud vahet väiksemate rikkumiste eh, ning korduvate rikkumiste vahel. parlament leiab, et jäätmed, mis ei tekita reostust, ei peaks endaga koheselt eh, kaasa tooma kriminaalkaristust tuleb ütelda, et ma olen väga tundlik selle teema osas, sest et ma leian, et isegi need äh, korduvad, selline väike korduv äh, jääkainete äh, merre laskmine peaks siiski karistuse kaasa tooma, siin on just see korduv iseloom väga oluline. me võime nõustuda parlamendi ettepanekuga ning komisjon tunneb tõesti suurt heameelt selle üle, et me oleme saavutanud äh, taolise kokkuleppe. praegu me võime tõepoolest olla igati rahul tulemusega. tegemist äh, on äh, julgustava märguandega nüüd sõna äh, doktor Matsakisele, üks minut äh,. härra president, see äh, õiguslik tühimik, mis tekkis Euroopa Kohtu otsusega, tõi kaasa endale selle, et me peame parandama direktiivi tegemist on väär, äärmiselt olulise teemaga, sest tõepoolest me peame kaitsma merekeskkonda. me saame e, õppida sellest, mida teha, et e, niisugune olukord, kus tekib õiguslik tühimik, ei kest-, ei tekiks enam tulevikus. oluline on praegusel hetkel eh, direktiiv muudetud kujul vastu võtta niipea kui võimalik, et see kiiresti ellu rakenduks, et eh, oleks võimalik ebaseaduslike heitmete määra vähendada et tõepoolest olukorda saaks võtta kontrolli alla ja alles siis Eh, me saame öelda, et me suudame hoida oma mered puhtana ning et sellel ettevõtmisel on ka edu. ma tänan raportööri selle suurepärase töö eest, mida ta on teinud. suur tänu! Eh, suur tänu ja nüüd härra Lichtenberger, eh, proua Lichtenberger, üks minut. suur tänu, president. merereostus on avalikkuse tähelepanu keskmes ainult siis, kui juhtuvad suured õnnetused ning eh, eh, niisuguste juhtumite puhul on tohutu eh, huvi, inimesed saavad aru, et mered on ohus, aga pärast seda see teema unustatakse üsna kiiresti. vähem olulised, vähem tõsised ülesastumised jäävad tähelepanuta aastate viisi ja see tähendab, et meri meie rannapiirkondades on tohutult reostatud ja ma tahan tänada kõiki kolleege, kellega ma olen rääkinud selle toetuse eest. tõepoolest, Euroopa Parlament peab tulema välja väga selge positsiooniga, et me toetame eh, meie rannikualade kaitset. aga samal ajal Euroopa kodanikuna ma tunnen eh, äärmist suurt vajadust kaitsta meie eh, rannajoont eh, pikaajaliselt, me peame kaitsma oma loodusvarasid. on oluline, et kolmanda merepaketi lisana me saame võtta arvesse ka need komisjonilt tulnud väga olulised ettepanekud. on, EVPD fraktsioon. proua president, kom-, volinik rahvapartei rahvapartei leiab, et eh, see dokument on väga hea, ma tahan tänada eh, raportööri, ma tahan tänada ka volinikku, sest et ilma eh, komisjoni toetuseta ei oleks me, ei saaks me seda dokumenti vastu võtta esimesel lugemisel. mõjutatud on komisjoni nende poolt. ma tahaksin öelda, et need uued reeglid on vajalikud sellepärast, et Euroopa Kohus langetas otsuse aastal kaks tuhat viis, kaks tuhat seitse ja nad ütlesid sõnaselgelt, et kõik et on võimalik rakendada kriminaalkaristusi meie seadusandluses. meil tõepoolest on vaja niisugust seadusandlust takistamaks, et äh, laevad äh, ei äh, heidaks merre reostavaid aineid, sest kaptenid ning laevaomanikud ei ole praegusel hetkel äh, Ähm, võtnud arvesse seda, eh, mida on ette nähtud ja mul on väga hea meel, et nüüd saab neid võtta kriminaalvastutusele. on ju selge, et tõsised heitmed eh, et tõsiste heitmete laskmist merre tuleb pidada kriminaal kuriteoks ja samamoodi ka väiksemaid korduv merereostusi tuleb pidada kriminaalkuriteoks sellepärast, et eh, siin ei ole tegemist millegi tühisega ja nüüd on meil olemas seadusandluses sõnaselgelt niisugune printsiip ka eh, kirja pandud ning ma kutsun liikmesriike üles seda direktiivi otsemaid rakendama eh, sest ainult siis, kui on kriminaalkaristuse eh, ähvardus, jäävad meie mered puhtaks. nüüd härra Tik-, proua Tikao, palun. suur tänu. ma sooviksin õnnitleda meie kolleegide Grandes Pascali ning ma sooviksin ära märkida, et merereostuse küsimust peaksime me arutama sagedamalt ma toon teile kurva näite Mustalt merelt. viimase kahe aasta jooksul on see meri vägagi reostunud ning selle tulemusena on neljakordselt suurenenud vetikate arv äh, tänu nitraatide äh, kontsentratsiooni suurenemisele. meretransport äh, on põhjustanud suurem osa sellest reostusest ning antud direktiiv käsitleb äh, ebaseaduslikke heiteid, mis tulenevad pahatahtlikkusest või ükskõiksusest. direktiiv äh, harmoneerib ka reostuse mõiste, mis tuleneb laevadelt, kas füüsilistelt või juriidilistelt isikutelt ning samuti pannakse paika karistused äh, ma tahaksin veel rõhutada, et kui me soovime suurendada mereohutust Euroopa Liidu tasemel, siis tuleb, on, on selleks juba vastu võetud ka Euroopa tasemel meetmeid. merenduspakett räägib äh, laevaomanikest, äh, liikmesriikidest, erinevatest ettevõtetest, mis töötavad meie rannikutel, aga on oluline tugevdada olemasolevat süsteemi mis paneb paika vastavad karistused, me peame välja tulema uute õigusaktidega. ma tahaksin rõhutada, et antud õigusakt on oluline, sest ennetavaid meetmeid pole rakendatud ning kahjuks Marpoli konventsiooni pole samuti piisavalt rakendatud, seetõttu ma arvan, et oleks oluline see merenduspakett vastu võtta ning see, et meie erinevad komisjonid on esitanud samuti oma arvamused, rõhutab eelkõige, kui oluline see küsimus on. proua Ljubtševa, üks minut. lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid, on ilmselge, et komisjon ja parlament võlgnevad Euroopa kodanikele selle, et me tegeleme reostuse küsimustega, mis äh, meie rannikuid ähvardab. ma usun, et praegused normid ning nende rakendamine äh, vajavad tõhustamist meie merede ning äh, rannavete kaitse. meil on muidugi vaja reegleid, kuid sellest ei piisa, neist peab ka kinni pidama. kuidas me peaksime suhtuma sellesse, et äh, trahvid äh, ebaseadusliku käitumise eest on niivõrd ebapiisavad, mingil määral ei peeta kinni direktiivi suunistest siin ning seega me peame parandama kontrolli, järelevalvet, kaasaegne tehnoloogia võimaldab seda ning äh, seeläbi on meil võimalik saavutada merede ning rannikute parem kaitse ning ka parem fauna ja floora kaitse ma toetan direktiivi läbivaatamist ning ma leian, et siin pööratakse samuti suurt tähtsust mereohutuse ameti loomisele, kes siis vastutab direktiivi rakendamisest. suur tänu ning härra Tajani, palun. suur tänu, lugupeetud president. arutelu kokkuvõtteks tuleb ütelda, et me saame tunda ainult head meelt selle üle, et äh, institutsioonide vahel on aset leidnud niivõrd hea koostöö. seda rõhutas ka härra Žansenpovski oma sõnavõtus. tahaksin tänada teda kogu, kogu tehtud töö eest. institutsioonid on seekord suutnud näidata oma ametisoleku aja lõpul, et äh, nad on suutelised koostööd tegema ning jõudma esimesel lugemisel tulemuseni ma arvan, et tegemist on äh, tõelise sõnumiga meie kodanikele ning seda üpriski delikaatses valdkonnas, nagu seda on transpordisektor. tegemist on viimase aruteluga komi-, transpordikomisjonis äh, siin äh, parlamendis ning ma tahaksin tänada selle, seega kõiki komisjoni liikmeid, kes on Euroopa Komisjoniga teinud koostööd et jõuda lahenduseni. me oleme käsitlenud väga olulist küsimust, mis, mille lahendus on veninud kuid ja kuid. tänu parlamendisaadikute tööle ning meiepoolsele tööle äärmiselt tõhusa teenuste koostöö vahel oleme me suutnud tõestada, et me suudame saavutada väga olulise eesmärgi. tegemist on nüüd tõhusa vahendiga, mis võimaldab vastata kodanike ootustele. täna arutelu käigus ning äh, homme hääletuse käigus me näitame, et me oleme tõhusalt toiminud ning mõtleme kodanike huvidele. tänu arutelule ning hääletusele Euroopa Parlament, Nõukogu ning komisjon täidavad tekkinud äh, juriidilise tühimiku ning äh, liikmesriigid saavad äh, palju tõhusamalt nüüd karistada meie merede reostajaid. tegemist on institutsioonide äh, tegevusega, suurendamaks meie kodanike vabadusi. Eh, suur tänu ja nüüd on raportööril lõppsõna. suur tänu, president. väga lühidalt. Eh, komisjoni asepresident, ma tänan teid veel kord nii nagu kolmanda eh, merenduspaketiga näitasite teie, et eh, tõepoolest on võimalik saavutada eh, head kokkulepet nõukoguga ja täna oleme me komisjoni ja nõukoguga täpselt sama meelt. me oleme tõepoolest selle üle väga õnnelikud. mul on väga hea meel, et tihe koostöö on ehm, meid aidanud, me oleme teinud koostööd kõikide variraportööridega, komisjonidega, ma tänan kõiki inimesi, kes eh, kaasa aitasid, ma arvan, et me homme võtame vastu eh, dokumendi, mis puudutab niivõrd olulist teemat ning see on täienduseks kolmandale merenduspaketile. see näitab, kui hästi eh, on töötanud kõik institutsioonid, kui hästi on töötanud parlament, see tähendab, et tõepoolest meie kõikide kodanike huvides on konstruktiivne konstruktiivne dialoog võimalik. suur tänu eh, raportöörile, suur tänu volinikele, ma tänan ka kõiki parlamendiliikmeid. antud teema arutelu on lõppenud, eh, hääletus toimub homme. ja nüüd on meil järgmisena küsimusena päevakorras suuline küsimus, mis puudutab tarbijate õigusi ja see puudutab e, ettepanekut võtta vastu direktiiv. kõigepealt ma annan sõna e, proua MacArthurile viieks minutiks